voorudest ei läinud kõiki vaja, siis teen ettepaneku tuua ettepoole meie tänaõhtuse arutelu algus kella kaheksale. kas on vastuväiteid? ei ole. siis on muudatus vastu võetud. istung katkestatakse kuni kella kaheksani. Well done. We need, we need to check this declaration, but I think